Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. kallid kolleegid, paluksin, et istuksite kohtadele, et me saaksime alustada ma ühiskoosolekuga, eelarvekomisjoni ja majanduskomisjoni ühise koosolekuga. mul on väga hea meel tervitada siin majanduskomisjoni esimeest härra Ferveri ja Ravaltseerit paraku täna kohal ei ole. nii et teemaks on Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestuse pikendamine. härra Feber, kas teil on mingeid kommentaare, enne kui me anname sõna meie kaasraportööridele? Uh, dear colleagues, uh, first of all, I'm happy that we have found a date to do this uh, common meeting. head kolleegid, ma olen, mul on väga hea meel, et me le suutsime leida aja kohtumiseks, see ei olnud kerge, aga õnnestus meil siiski, nii et äh, annan alustuseks sõna meie raportööridele kummalegi viieks minutiks ja minu, minu nimekiri ütleb, et Uda alustab, kas see on õige? ma võin seda võimalust pakkuda Jose Manuelile mina arvasin, et sina pead alustama. pärast partei kongressi laupäeval. jah äh,, olen muidugi täis energiat ja valmis ka asja kallal asuma. head kolleegid, suur tänu. suur tänu, et leidsite aega tegeleda EFSiga. on Jose Ma- ma tahaksin tänada Jose Manueli, minu kaasraportööri, nii nagu ka EFSi üks puhul äh, tegime me koostööd äh, väga sõbralikult äh, ja tahtsime siis esitada teile hea ettepaneku, mis on äh, leidnud äh, väga palju vastukaja teie poolt ja nüüd ka EFSI kahe puhul on see nii, muudatusettepanekud, kui te näete, et on paranemisruumi, palun tehke seda ja ma tahaksin toetada ka, ka meie ametkonda, kes väga kiiresti, täiesti ebatraditsioonilistel tingimustel tegutses äh, ja ütlesid, et äh, tekst on valmis kõikides keeltes ja juurdepääsetav ja et teil on võimalus äh, siis ka oma emakeeles äh, seda teksti lugeda, mitte ainult inglise keeles, nii nagu alguses oli karta. ja võite esitada muudatusettepanekuid ka selles keeles, nagu te soovite, selles osas ei ole mitte mingisuguseid äh, piiranguid, öeldi mulle vähemalt. mis siis oli meie tegevuse eesmärgiks, miks me tahtsime teile esitada selle teksti sellisel kujul, nagu me seda tegime. põhimõtteliselt äh, oli meie äh, seisukoht äh, sama, mis ennegi, et me tahame investeeringute puudujääki vähendada Euroopas, me tahame investeerida Euroopa Liidu tuleviku kodanike nimel, me arvame endiselt, et seadusandlus EFSI ühe puhul oli täiesti õigesti paigas, see kokkulepe, millele me jõudsime, meil oli siin teatud kõhklusi, äh, aga ühe või teise äh, rakendamisaspekti osas ja sellega me, nendega me ka siis arvestasime oma uues ettepanekus. millised punktid on nüüd olulised? kõigepealt öö, äh, täiendavuse öö, definitsioon. Euroopa Investeerimispank teie meelest selle puhul on nende definitsioon täiendatavuse osas liiga tehniline? kõik, mis äh, on nende seisukohalt äh, siis äh, nii-öelda eritegevusse, see on matemaatiline valem, mida nad kasutavad, finantstehniline vahend, mida nad kasutavad riskantsete toodete puhul. EFSI üks tõlgendus on aga natukene täpsem, nimelt täiendatavusele on seatud tingimused, nimelt siis, et millisest projektist võiks saada EFSI projekt, see on, oli sõltuvuses otseselt nende poliitikavaldkondadega, mida toona välja pakuti ja poliitilise ja majandusliku eh, kasulikkusega ja meie teeksime ettepaneku, et see oleks ka selgemalt kirjas siis EFSI kaks puhul. me ei keskendunud eh, komisjoni äh, Äh, sihtotstarbelisuse ettepanekule, vaid oleme läinud süvitsi ja ütleme, et jätkusuutliku arengu äh, tegevuskava eesmärgid, mis on tulnud ÜRO-st aastaks kaks tuhat kolmkümmend, peaksid olema raamistikuks sellele otsusele, et millised projektid on mõistlikud ähm, ja sobilikud EFSI projektideks. me tahaksime ühtlasi ka seda, et tulemustabel äh, et seda kasutatakse ka praktiliselt rohkem ja et sellest tuleks selgelt välja, et millised projektid tuleb esitada millises järjekorras. mitte, et ei oleks jällegi nii, et me Deutsche, vabandust, <laughs> Saksa maanteesid äh, rahastame äh, esimesena lihtsalt, et statistiliselt äh, oleks see nii me peame keskenduma ka sellele, et millised investeeringud võiksid tulla erasektorist, EFSI tahaks keskenduda rohkem kasulikkuse kriteeriumid, kriteeriumile, nii nagu ka seadusandluses on ette nähtud. teiseks oleme me seisukohal, et EFSI peaks osalema rohkem pro riskantsete projektide puhul rahvapartei kolleegid on ka sellega olnud nõus. kui me tahame, et EFSil oleks mõju nendes piirkondades, kus rahalistest vahenditest on puudus, siis äh, tuleb mõelda ka kaasrahastamise võimalustele, kas selleks on regionaalsed pangad äh, või siis avalik sektor, me ei tohiks neid kaasrahastajaid äh, Ehm, üle koormata, EFSI peab olema võim, võimeline üle võtma kõige riskantsemad osad äh, projektidest. ja seega me tahaksime siin esile kutsuda EFSI puhul filosoofia muutuse, nii nagu ka Euroopa Investeerimispanga puhul. nüüd see küsimus, kuidas äh, tuleks koordineerida EFSI tegevust, kuidas äh, neid juhtida, neid tegevusi, ka see on meie jaoks üks tähtis teema, me tahaksime tulla tagasi ühe idee juurde, mille me pakkusime välja EFSI ühe puhul, nimelt juhtkomisjoni laiendada ja sinna nimet-, et sinna nimetatakse ametisse ka üks Euroopa Parlamendi esindaja ja nemad peaksid ja kui see siis ei ole võimalik, siis meie teeksime ettepaneku, et roteeruks hääleõigus. me tahame kindlasti äh, seda, et maksupoliitika oleks selgelt paigas, me tahaksime, et äh, liikmesriikide arenduspangad, äh, äh, et nende töö oleks lihtsam ja me tahaksime, et vahendid jõuaksid siis nende projektide jaoks nendesse piirkondadesse, kus seda on vaja. ehk teisiti, me, teisisõnu, me tahaksime, et EFSI oleks tõhusam ja paremas vormis ja me tahaksime, et ta vastaks siis paremini sellele, millised on vajadused regioonide tasandil. suur tänu ja nüüd sõna teisele raportöörile, Jose Manuel Fernandez. suur tänu. kaasesimehed, tahan tänada ka kaasraportööri ja kõiki variraportööre koostöö eest ja selle eest, et nüüd on võimalik see, et äh, EFSI asu, astub oma esimesi konkreetseid samme, ta on küll olnud jõus juba poolteist aastat, aga nüüd oleme ka saavutanud esimesi tõelisi edusamme. Äh, VKE-de aken on olnud väga tähtis ja see on ka üks meie peamisi lootusi olnud selle teema puhul see ei tähenda, et seda enam parandada ei saaks muidugi. eriti, mis puudutab täienduvust, geograafilist ulatust ja erinevaid äh, sektoreid. see instrument on tegelikult äh, Euroopa eelarve jaoks olnud tulus. ja see toob sisse raha see muidugi ei olnud eesmärk algselt. ta on aidanud kaasa töökohtade loomisele, on aidanud kaasa VKE-de toetamisele, konkurentsivõimele, äh, toetanud meie majanduse toimimist kuid on endiselt olemas investeeringute lünk, nii et sedasorti instrument on ka edaspidi väga tähtis. ja tähtis äh, Äh, just on investeerimisnõustamise keskus, mis peab toetama investoreid, et äh, ta oleks palju nähtavam, et teda kasutataks piirkondades palju rohkem. on terve rida ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, investeerimisnõustamise keskus võiks paremini toimida. et oleksid platvormid, programmid, mida saaks hinnata kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt, me peame ehitama sildu riiklike ja regionaalsete ametivõimudeni, investeerimispankadeni, finantsinstitutsioonideni. sageli on meil riik, siseriikide tasandil sarnased struktuurid, mis võivad omavahel koostööd teha. see fond loomulikult ei asenda ühtekuuluvusrahastamist, ta peab olema selles mõttes, ta ongi täiendav äh, tähtsad on aga sünergiad äh, erinevate struktuurifondide ja EFSI vahel. platvormid on selle jaoks äärmiselt tähtsad, et see sünergia tekiks. peame kaasama ka väikesed äh, projektid, mis on praegu jäänud tahaplaanile. täienduvus on väga tähtis, kuid täienduvus ei tähenda mitte seda, Äh, sama asja iga piirkonna jaoks, iga ük-, projek-, ühel projektil ei ole sarnane äh, mõju, sellega ei kaasne sama täienduvus erinevates regioonides või liikmesriikides või sama, isegi sama liikmesriik erinevates regioonides. näiteks vaatame mõju töökohtadele. see on kindlasti faktor, mida me peame alati hindama ja prioriteetseks pidama. on aga ka rahastamine institutsioonid peavad oma kokkulepetest, lubadustest kinni pidama. nõukogu ja komisjon on öelnud, et nad ei kavatse selle juurde tagasi minna, et nad tahaksid puutuda Horisonti kaks tuhat kakskümmend või Euroopa ühendamise rahastut EFSiga seoses. see lubadus, ma loodan, et sellest peetakse kinni, eh, pacta sunt servanda me peame garantiid tõhustama. nelisada kuni viissada miljardit eurot, eurot peaks olema. me ei saa vahendeid ära võtta Euroopa ühendamise rahastust või Horisont kahekümne, kahekümnest, peaksime kasutama eelarvevarusid pigem, see peaks olema värske raha, mis tuleb eelarvest. selleks, et tõhustada garant-, tagatisfondi, tänu millele saame ära kasutada need viissada miljardit eurot. kas Euroopa ühendamise rahastu saab, saab kahju läbi EFSI, loodetavasti mitte, üritame seda ära hoida äh, Euroopa ühendamise rahastuseks mõeldud äh, vahendid peaksid suunat-, peaksid saama suunatud teise aknasse. see oleks siis äh, toetuste aken. see on meie ettepanek. muidugi ootame teie muudatusettepanekuid ja juunikuuks, kui nõukogu soovib siis peaks meil olema Euroopas uus instrument, mis toetab majanduskasvu ja töökohti. Äh, äh, suur tänu ja läheme nüüd variraportööride juurde. Äh, kõigepealt majanduskomisjon. Otmar Kaaras, palun. suur tänu, härra esimees. pärast äh, raportööride sõnavõtte on täiesti selge, et äh, kui me tahame jõuda strateegiliste investeeringute äh, meistrite liigasse jõuda, siis me ei saa äh, EFSi puhul keskenduda ainult mingisugustele kosmeetilistele muudatustele või lihtsalt uut raha sisse pumbata sinna, vaid tuleb kõigepealt lahti olevad kruvid kinni kruvida ja seega äh, mul on hea meel, et meie raportid äh, on heaks aluseks selleks tööks ja äh, suund on võetud väga õige ja nõukogu ja mm, komisjon võiksid sellest lähtuda. täiendavuse definitsioon on laiendatud, investeerimisplatvormi samuti on loodud investeeringute äh, nõukogu platvormi ja on tagatud siis suurem läbipaistvus äh, projektide väljavalimise ja investeeringute tagamise osas ja on äh, laiendatud äh, siis struktuure selle valguses, millised on olnud senised kogemused. EFSI on õigel teel, kuid on väga oluline, et me selle hindamisprotsessi läbiksime. ma tahaksin igal juhul kolmele printsiibile viidata. EFSI peaks toetama kõrgekvaliteetseid projekte, selliseid, mis turule muidu ei jõuaks ja seega ei peaks olema finantseerimine või see, kui palju see maksab, kõige olulisem küsimus olema, vaid küsimus on äh, ka riski hindamises. Äh, raportöör Pullmann sellest juba rääkis, et projektide riskiprofiil eh, on loomulikult Euroopa tasandil teistsugune kui liikmesriikide tasandil ja me peaksime leidma võimaluse jõuda instrumendini, mis eh, neid asju natukene selgitaks. EFSI eh, kriteeriumid peavad olema ka majanduslikus mõttes vastupidavad ja me peame mõtlema sellele, kuidas siis oleks võimalik selle avaliku sektori kapitaliga ligi tõmmata erasektori kapitali ja viimane märkus, minuni jõudnud info, et seni ei ole olnud mitte ühtegi projekti EFSI all, kus on tehtud koostööd kolmandate riikidega, siis äh, tundub, et äh, siin on küll olnud teatud vajakajäämisi. suur tänu, me jäime maha natukene ajakavast alustamisega ja on palunud kolleegid äh, lisaks variraportööridele üsna palju sõna, nii et ma paluksin kõneajast kinni pidada ka variraportööridel nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel äh, proua Kardial Saval-Rubal. suur tänu, härra esimees. eelmisel nädalal me juba arutasime seda teemat ja neid raporteid ja kõik kommentaarid on igati teretulnud. nii et arutasime ka FC ühte ja me tõime välja need teemad, mida peaks eriti rõhutama seoses FC kahega ja rääkisime ka kommunikatsiooni poolest. väga tähtis on rääkida ka eh, sellest, kuidas see toimib ja kelle teenistuses ta on ja kes kasu saavad sellest projektist. väga tähtis on rääkida ka sellest, kuidas see mõjutab VKE-sid ja väga paljude projektide puhul ei teatagi seda, et tegelikult on see Euroopa Liidu poolt rahastatud väga tähtis on see, et me edastaksime rohkem informatsiooni projektide kohta, räägiksime kriteeriumitest ja räägiksime ka sellest täiendavusest. sellepärast, et tihti ei saada aru sellest, et miks mingi projekt on saanud rahastamise ja teine mitte. nii et me peame hajutama igasugused kahtlused seoses sellega. edasi investeerimisnõustamise platvorm ta peab olema selgemalt nähtav ka koha peal ja ta peab aitama paika panna projekte, selliseid projekte, mis võiksid eh, saada rahastatud Euroopa Liidu poolt ja nii nagu eh, kolleeg ütles, väga tähtsad on ka väikesed projektid. ja väga paljudel eh, on lihtsalt juurdepääs nendele projektidele väga keerukane, selle, keerukas, sellepärast nad lihtsalt ei oska ega ei tea ja räägiti ka sellest, et kuidas rahastamine, rahad liiguvad ja täiesti selge on see, et me ei soovi seda, et äh, Horisont kakskümmend kahekümnest raha võetakse. Äh, väga tähtis on ka see, et meie projektid oleksid jätkusuutlikud ja me peame va-, äh, täpselt paika panema ka oma eesmärgid ja eesmärgid jätkusuutliku arengus, arengu osas. nii et ma arvan, et tegemist on väga hea ettepanekuga suur tänu, et see, et see ERR-i EKONi esindaja. Thank you, Mr Chairman, man or Mr. suur tänu, esimehed. me arutame seda, kuidas pikendada EFSI tegevust, kuidas äh, suurendada, kahekordseda tema kestvust ja ka rahastamist, ma olen seda juba korduvalt varem öelnud, kuid äh, kordan taas, EFSI on hea projekt aitamaks investeeringuid, kuid see ei ole mingisugune imeravim. rohkem on vaja teha selleks, et meil oleks hea investeerimiskliima Euroopa Liidus, selleks on vajalikud struktuurireformid, on kõrvaldada vaja tõkked investeeringute teelt, peale lõpule viima siseturu, peame aktiivselt paremini reguleerima komisjoni eesmärkidele vastavalt, vähendama bürokraatiat, seda peame pidevalt üle kordama EFSI on abiks selleks, et äh, parandada investeerimiskliimat, kuid see ei ole niinimetatud hõbekuul. Äh, räägime nüüd siin EFSI pikendamisest, mul on täna selle kohta kolm märkust. esiteks jagan äh, kontrollikoja kahtlusi, et kas pikendamine ei ole mitte liiga enneaegne, vaatasin oma siin päevakava see pidi olema äh, juulis kaks tuhat kaheksateist, viies juuli kaks tuhat kaheksateist oli see kuupäev. täna on meil kahekümne seitsmes märts ja juba äh, räägib komisjon kuueteistkümnendast juunist, poolteist aastat siis tagasi. varem. ehk siis oleks vaja oleks, oleks olnud vaja täi-, rohkem informatsiooni selles selles mõttes EFSi kohta. teiseks on kahtlusi ka Ernst Youngil täiendavuse kohta. Nad äh, räägivad sellest, et äh, täiendavus ja crowding out efekt on kaheldavad aspektid, nii et äh, arutaksin hea meelega ka neid muudatusettepanekuid, mis on sellega seotud geograafiline jaotus on kolmas aspekt. vaatame SKT-d, majandust ja rahvastikku, lõpetan kohe. projektid ei ole nii koondunud ühte kohta, kui me seda arvestame. kui täiendavuse osas vaatame regioonipõhist lähenemist, siis ehk saab siin midagi ära teha And... suur tänu. ja ECR-i variraportöör eelarvekomisjonis härra Kölmel. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt äh, liituda eelkõnelejaga ja tahaksin era-, eraldi rõhutada siin seda, et äh, minu meelest on siin natukene kummaline, et me hakkame juba praegu äh, justkui siin kinnitama nii ennatlikult, et EFSI üks on olnud üks edukas asi. ma ei saa öelda, et, et see pole olnud edukas, aga ei saa öelda ka, et ta on olnud eraldi edukas, sest et me ei oska seda veel öelda, neid andmeid selle EFSI tulemuste kohta on meil väga vähe. ja ma oleks võinud eelmine kord ka juba öelda seda, mida öeldakse siin täna, aga see täiendavuse küsimus, küsimus selle kohta, et kas äh, me äh, ei ole, vabandust, uuritud absoluutselt seda, kas EFSI-sse minevad vahendid tulevad kuskilt muude programmide arvelt, pole meil veel. ja loomulikult on rahaga võimalik investeeringuid äh, tekitada, aga kas nendel investeeringutel on ka lisaväärtus, kas nad on sellised investeeringud, mis majanduskasvu kaasa toovad ja rahvale midagi annavad, see minu meelest on veel praegu täiesti selgusetu veel ja minu meelest ei ole praegu küll õige punkt seega EFSi tegevust hakata pikendama. suur tänu. ja jõuame liberaalide juurde. härra Tremosa Ibalsels, keda me ei näe hetkel. Nils Torvalds siiski. tänan ja suur tänu Uudole ja Muito Brigado Jose Manuelile hea teksti eest. ma, tõesti tuleb vältida edasisi kärpeid ESF-i osas ning variraportöörina pean ka ütlema, et äh, igasuguste viidete väljajätmine ESF-ile EFSI kahest äh, võib, võib kahjustada Wi-Fi projekti samuti. see ei ole mitte minu jaoks ainult probleem, aga ma arvan, et minu kohustus on lihtsalt seda mainida, võtke siis see arvesse või mitte. komisjon lisas COP kahekümne ühe ja kliima eesmärgina oma EFSI kahe ettepanekusse. mõned muudatusettepanekud kustutavad need ja ja asetavad selle täiendavuse alla. siin ma kahtlen küll, kas see on õige mõte, seda nii teha. parem oleks Euroopa garantiid anda üldisematele projektidele. muudatusettepanekud neli ja neliteist täiendavad piirkonnad. see on, seda te juba selgitasite oma esimestes vastustes ja mikromanageerimise probleem parlamendi tasandil. kui me räägime siin uste avamisest otsuseprotsessi, tundub rohkem sellise tunnistaja lähenemisena kui parlamentaarse tavana. Horisont kakskümmend kakskümmend EFSI ja tema järeltulija jaoks on siin ka väljakutse Brexiti kontekstis. eelarve, mis jääb Brexiti ja eelarve satelliitide vahele, ei ole väga hea tulevikku silmas pidades. peame mõtlema, kuida-, millisel viisil me oleme siin ummikus tuleviku mõttes ja mida see tähendab EFSI kahe jaoks ja kuidas seda siis pikendatakse järgmises finantsraamistikus? Thank you very much. suur tänu. ja nüüd kuue. Fabio De Masi Econi poolt, keda ma ei näe. kas te asendate Fabiot? Portanto, eu creio que... Please, if your group could indicate that... Uh, Tundub, et äh, meil eelarve kohta midagi ei ole. mina esindan mõlemat koos äh, Fabio, olen variraportöör koos Fabio Dimasoga. võtan meie seisukoha kokku. meil on suured reservatsioonid äh, sellise mõtlemise suhtes, mis on kogu selle plaani aluseks kokkuvõttes on, on äh, siin aluseks olev loogika selline, et me räägime, et turud äh, nurjuvad, et järjest rohkem tuleb abistada erasektorit. Tun-, tunnistame, et peame andma avalik, avalikule sektorile, mis on avaliku sektori osa Äh, investeeringuplaanid ja siis jätame eraalgatusele tema võimalused oma tööd teha. siin me anname rahasid erasektorile, ütleme, et turud ei toimi, et äh, me ei ole isegi nõus turuteooriaga mis äh, peaks äh, soodustama eraalgatust ja mis siis peaks tooma kaasa investeerimisvõimalused ja võimalused teenida tulu. me taaskord siin üritame ühte ja sama asja saavutada. me toetame suuri huvisid majanduses. paljud need investeeringud oleks äh, võinud aset leida ka täiesti ilma selle programmita. teine asi, selles ebakindluse ookeanis ei saa me mõi-, aru, miks me taaskord äh, hüppame tundmatusse, äh, arvestades, mida Kontrollikad on öelnud. Portugali osas on käimas statistikasõda. komisjon esitab oma statistika ja näitab Portugali kui riiki, mis saab sellest äh, fondist kasu, aga Portugalis me ei ole mitte midagi sellist näinud. viiskümmend miljonit äh, investeeringut äh, Lissaboni linnanõukogusse, aga muidu on kõik ainult stsenaariumid. Need, kes üritavad positiivset kuvandit kehtestada ja sunnivad, sund, sunni, üritavad sundida meid pikendama. Nende, nendele ma ütleksin, et et Kontrollikoda ütleb, et peaks olema sõltumatu analüüs kõigepealt. ja selle, selle põhjal tuleks otsustada, kas pikendada või mitte, see peaks olema sõltumatu analüüs ja see on ka meie ettepanek. me ei taha siin ebakindluse ookeanil edasi seilata rääkides gemaatilist, geograafilisest jaotusest taas, jällegi on siin statistika manipuleerimisega tegu. ajalugu justkui kordub. oli majanduskasvu ja stabiilsuse pakt, raamistik, mis ei vastanud meie ootustele. Neid nüüd on meil jah, reservatsioonid. vaatame, mis äh, juhtub. Vaat-, veenge meid selles, et me eksime. vaatame, kas teie lubadused äh, peavad paika. kui meie reservatsioonid on õiged, siis kutsume üles moratooriumile. Is... Äh, järgmine kõneleja, Bas Eikud Roheliste nimel Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, esimees, ma üritan jääda kahe minuti piiresse. kõigepealt tänan raportööre ettepaneku eest. siin on edusamme võrreldes komisjoni ettepanekuga. kui me räägime Euroopa Investeerimispanga rollist, siis siin on kindlasti edusammud. veto õigus äh, juhtnõukogus ning ka hinnapoliitikad, et see ei ole siis enam EIB kopeerimine, see on hea ettepanek peamine kriitika äh, meie poolt puudutab täiendu-, täiendavuse kriteeriumi. EFSi puhul pe kõige peamine peaks olema see, et iga investeering peaks täielikult vastama meie strateegilistele ette, eesmärkidele ja teiseks me peame olema täiesti kindlad, et see ei oleks olnud võimalik inna, ilma EFSita. see on täiendavuse sisu. ja kui me vaatame praegust komisjoni ettepanekut, siis siin üritatakse asju parandada, kuid äh, tegelikult ei lähe paremaks see asi ja raportöörid üritavad äh, sellega midagi ette võtta, kuid ma ei ole päris kindel, et kõik need muutused võimaldavad meil nüüd saada ettepaneku, kus äh, täiendavus, et me kahtlen, et sellest saab jälle selline tühi kest. ja kui me vaatame STG-sid need on nii äh, hästi defineeritud, et äh, kui me seda tähe, kui me seda tähelepanelikult ei vaatle, siis lõpuks on kõik täiendav ja mingit selektsiooni enam ei toimugi. nii et kokkuvõttes täiendavuse kriteeriumid peavad tõesti tagama selle, et täiendavus toimib ja DEFi aitab kaasa meie eesmärkide saavutamisele, et äh, et see, mida EFSI teeb, et seda ei oleks võimalik olnud teisiti teha ja seda ma kõike ütlesin kahe minutiga. suur tänu, te olete meile kõigile eeskujuks. ja loodetavasti kolleeg Jorge Soole teeb sedasama meie kõigi rõõmuks. esimees, ma üritan. ma olen juba sellest rääkinud ja mul on olnud juba võimalus öelda, et minu, minu meelest on EFSI üldjoontes hea idee, aga mõningates punktides peaks tema ellurakendamist parandama. ja nüüd on meil tegemist pikendamise ettepanekuga, mis äh, annabki meile võimaluse äh, muudatusi sisse viia ja nii, nii nagu mu kolleeg Vass ütles, kõige tähtsamaks selles osas on täiendavus. ja täiendavus ongi tegelikult selle investeeringute kava lisandväärtus ja see on midagi sellist, mida me peame kaitsma ja vält-, me peame igal juhul väl-, äh, edendama edendama seda projekti, edendama neid projekte, mis aitavad kaasa probleemide lahendamisele turul just investeeringute seisukohast. ja me teame, et ega raha ei ole otsa saanud ja see ei ole probleem investeeringute osas Euroopas, vaid in-, EFSI investeeringud peavad täpsemalt arvesse võtma riskifaktoreid ja ka täiendavust. teiseks rohkem läbipaistvust, rohkem teavet ja täpsemad kohustused finantsasutustele ja just läbipaistvuse osas parem juurdepääs eh, hindamisaruannetele. ja siin parlamendis on ka meile võimalik tagada parem järelevalve nende otsuste üle, mis vastu võetakse. kolmandaks, need projektid, mis nüüdsest äh, saavad rahastatud EFSI kaks raames. Need projektid ei ole praegu päris konkreetset vormi saanud, keskkond, sotsiaalvaldkond ja nii edasi, aga väga tähtsad on ka selles osas väikesed projektid. ja viimane punkt, me peame lihtsustama investeerimisplatvormide, äh, nõustamisplatvormide loomise, sellepärast et väga väikeste projektide jaoks on see just väga tähtis. suur tänu! FTD fraktsiooni nimel Marko Valli nimekirjas, aga härra Vallit ei ole saalis ja kedagi vist ei ole FTD fraktsioonist ja seega ENF fraktsioon Marko Zanni toimunud on vahepeal abielulahutus, härra Zanni on ka lahkunud, aga Barbara Kappel, keda pole ka saalis. ja seega on ametlik variraportööride nimekiri ammendatud, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre selle eest, et pidasite nii ilusti ka kõneajast kinni ja annaksin nüüd äh, juhatamise üle jällegi eelarvekomisjoni esimehele, et ülejäänud küsimused võtta siis vastu. Äh, suur tänu, nüüd küsimused, vaba mikrofon, proua Peres Merci, c'est mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois il n'y a pas eu de catch. suur tänu, viimane kord ei olnud äh, seda catch'i aid, sellepärast et nii palju oli variraportööre, aga väga tähtis on, kõik saaksid oma sõna öelda. kõigepealt suur tänu raportööridele, sellepärast et need kaks-kolm punkti, mis nad välja tõid selle lühikese aja jooksul, mis nende käsutuses oli, on väga tähtsad. kõigepealt just see punkt, et kuidas EFSI ja äh, on seotud vahendajatega, kes koha peal tegelevad investeeringutega. ja just, ja üks punkt, mis on ka väga tähtis, äh, on see, mis puudutab platvormide toimimise tõhusust. on väga palju selliseid teemasid, millest ma tahaksin rääkida, aga kuna aega ei ole, siis tahaksime rõhutada just kolme punkti. esimene punkt puudutab seda, mis toimub liikmesriikides ja kuid-, kuidas on seotud omavahel struktuurifondid ja, ja siis liikmesriikide osalemine EFSis, et kui liikmesriigid, kuidas liikmesriigid on osalenud, et et kuidas me, kuidas äh, suurendada paindlikkust, et kuidas parandada EFSI äh, tõhusust just. ja teiseks muudatusettepanek number kaks, kus raportöör räägib õigusloomelisest algatusest äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus, et ma tahaksin äh, täpsemat informatsiooni, et mis, mille peale nad täpselt mõtlesid, aga nüüd ma tulen põhipunkti juurde, et millest me täpselt räägime. härra Torvalds, härra Kut-, rääkisid eh, ja puudutasid just sedasama teemat, et kui me nüüd liigume sellesama eh, eesmärgi suunas, mis ÜRO, mis puudutab arenguagendat ja siis nelikümmend protsenti eh, COP kahekümne ühe eesmärkidest, et, et kas see, sellega ei seondu riski, et me lihtsalt uputame kõik selle äh, see mattub millegi alla, et kas me ei peaks mõtlema selle peale, et kuidas paremini just sotsiaalvaldkonda investeerida. no väga paljud asjad on vaidlustatavad ja et kas nad tõesti järgivad COP kahekümne ühe eesmärke. et mina EFSi raames tõesti äh, võitlesin koos Keskkonna ja Tööstuse Komisjoniga, et meil oleks tõesti selge siht eesmärkide osas, et äh, osa rahastusest oleks just, läheks just nende eesmärkide saavutamisele. aga ma tahan olla veendunud selles, et me ei kaota silmest, silmast oma eesmärki, mis puudutab meie strateegia investeerimist. proua Žill. suur tänu, härra esimees ja tahtsin omalt poolt öelda ainult nii palju, et tervitan seda, et raportöörid on rõhuasetuse seadnud esialgsele komisjoni ettepanekule, sest mina arvan, et esialgne komisjoni ettepanek äh, üsna mõnes äh, punktis jättis soovida ja Pervanche Perez juba viitas äh, siin näiteks keskkonna äh, Äh, poliitikale ja COP kahekümne ühe eesmärkidele, ma ei ole küll Pervanšiga kõikides punktides nõus, aga selgus on igal juhul väga teretu-, oleks teretulnud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa raportööridelt tegelikult leevendas minu peamist muret. sellega muudetakse komisjoni esialgset ettepanekut, mille aluseks tundub olevat äh, eeldus, et ähm, enamus äh, juhte on mehed ja minu meelest on see täiesti hämmastav, et komisjon teeb ettepanekuid tänapäeval veel, kus sellele rõhutakse. aga mis puudutab EFSI programme, arvan ma, et meil on vaja tugevamat juhtimisstruktuuri, äh, mis tuleb äh, nüüd ka juurutada. me peame ühtlasi tagama selle, et EFSI toetab kõiki vähem soodustatud piirkondi üle terve Euroopa Liidu ja et äh, see keskenduks rohkem äh, elamumajandusele ja teistele taolistele valdkondadele, sotsiaalstruktuuridele, selle asemel, et kõik see valdkond äh, jäetakse traditsiooniliste investeeringute eesmärgiks. ma tean, et raportöörid on üritanud sellega ümber käia kuidagi mõistlikumalt Äh, ma tervitan nende jõupingutusi, aga ma paluksin konkreetselt komisjonilt, et tulevikus, kui nad ettepanekud esitavad, et nad teeksid seda siiski sooneutraalselt. suur tänu, härra Mavrides. Vous avez la parole. Thank you, Chairman. Uh, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η όποια κριτική ma oleksin soovinud täpsustada ühte küsimust. kui me oleme kriitilised, siis ei tähenda seda, et me oleksime EFSi vastu. ja sellepärast äh, oleme me tulnud välja omapoolsete ettepanekutega, mis meie meelest kogu seda projekti parandavad. ja tooksin siinkohal ühe näite. piiriülene koostöö kolmandate riikidega. me peame seda uurima siis värske raha või juba olemasolevad programmid. ja me ei ole nõus sellega, et regionaalpoliitika rahastus millegi muuga asendatakse. ja viimane punkt. minu meelest olid teatud ootused seoses EFSiga, mõeldi, et et EFSist hakkavad kasu saama ka sellised piirkonnad ja sellised liikmesriigid, äh, keda on just väga tõsiselt puudutanud majanduskriis ja kui ma räägin geograafilisest jaotusest või vaatan seda geograafilist jaotust, siis see tulemus ei ole meie esialgsete ootuste tasemel. ja lõpetuseks veel üks väga konkreetne näide. ma olen nõus sellega, et riskiprofiil riigiti võib olla väga erinev. et ühel juhul üks projekt on abikõlbulik ja teisel juhul mitte, aga väikeste liikmesriikide puhul, nagu näiteks Küpros, oleks meie meelest vaja leida, ürit-, oleks vaja üritada leida lahendusi. just, see on väga tähtis selliste väikeste liikmesriikide puhul, kus on olemas tõesti risk, et nad jääksid kõrvale ja kelle puhul võib-olla lükataks tagasi projektid, mis oleksid abu, abikõlbulikud teistes riikides. ja ma arvan, et väga paljud on minuga sama meelt. ja nüüd on sõna härra Kristoforul. suur tänu, härra esimees. Junckeri plaan, nii nagu seda kutsutakse, on kõigi aegade kõige suurem Euroopa investeerimiskava. mitte kunagi ei ole investeeringute valdkonnas Euroopa Liidus niivõrd ulatuslikku kava olnud. ja et e, Euroopa leideti ette, et Euroopa ei investeeri, tal ei ole oma investeeringute kava, aga nüüd on välja toodud sellise, välja tuldud sellise ulatusliku algatusega ja siin on ka Euroopa Parlamendil väga tähtis roll etendada. ja siinkohal tahaksin ma tänada kahte raportööri. Nad on tõesti hiiglasliku töö ära teinud ja suuresti ka tänu neile on EFSI täna just see, mis ta on vaatamata sellele, et on veel probleeme, aga need probleemid tulenevad esialgsest kontseptsioonist ja nüüd me räägime EFSi äh, muutmisest ja ümbervaatamisest. see on täiesti selge, et sellise investeerimiskavaga ongi probleem, et see oleks, see oleks ime, kui probleeme ei oleks väga tähtis on, et ka väikestel riikidel oleks juurdepääs äh, sellistele projektidele. minu kogemus ütleb mulle seda, et Küpros, mis on väga tugevalt kannatanud majanduskriisi tõttu ja äh, kes on saanud abi selleks, et majanduskasvu tõsta, töökohti luua, aga praegu ei ole Küpros sellest kavast mitte midagi saanud ja me peame leidma lahenduse sellele probleemile. tegemist ei ole geograafilise jaotusega, tegemist on sellega, et EFSI on meil kahe kiirusega eda-, kahel kiirusel edasi liikuv EFSI. Äh, on riike, kes suudavad, kellel on ka endal suutlikkus neid investeeringuid teha ja teised kellel lihtsalt ei ole suutlikkust. nii et meil on vaja ka selliseid kriteeriumi, mis võimaldaksid paremini ära kasutada seda väga tähtsat ja teretulnud algatust. Thank you very much, Mr Chair um.... Oma Letitšitš, suur tänu, ma tahaksin rõhutada seda, et kui me alguses EFSi vastu võtsime, siis oli juttu kolmest sambast ja üks sammastest äh, olid, äh, oli kes-, pühendatud äh, valmisprojektide jaoks. ja ma arvan, et peaksime liikmesriikidega rohkem rääkima investeeringukavadest ja nendest projektidest, mis on juba valmis ja ootavad rakendamist ja niimoodi me saaksime natukene paremini otsustada, mida oleks mõtet rahastada EFSI vahenditega üle terve Euroopa Liidu ja lisaks sellele peaksime me vaatama, kuidas lahendada see probleem, et mõnedes riikides on pangad olnud seisukohal, et äh, VKE-d ei ole rahastamisest huvitatud ja see ei ole tõsi. tõesti, peaksime keskenduma sellele, kuidas kõige paremini toetada VKE-sid ja kuidas veenda vahendajaid, sealhulgas panku, selles, et tuleks aidata ja olla tõesti vahendaja. seda siis Euroopa Investeerimispanga ja VKE-de vahel, aitäh. suur tänu. sellega on see nii-öelda vaba mikrofoni osa läbi, rohkem kõnesoovijaid ei ole. lubate mul esitada küsimus meie raportöörile? see, et ta on projeté sur Äh, küsiti ka selle kohta, et me, kuidas on lood turgudega väljaspool Euroopa Liidu ja minu küsimus oleks raportööridele. kas nähakse ette ka võimalust VKE-dele laenu annu, anda, kellel on projekt ja tõesti kulukas projekt ja mis nõuab spetsiifilist rahastamist, siis kui on tegemist väljaspool Euroopa Liitu asuvate turgude vallutamisega? ja härrad raportöörid te saate vastata ja välja tulla omapoolsete märkustega, kes kõige esimesena sõna võtaks, härra Pullmann või härra Fernandes? härra Fernandes, nagu te näete, meil on täiuslik koostöö meie vahel ja me otsustame, otsustame täiesti läbipaistvalt kõige üle. mis puudutab seda viimast küsimust, siis ma ütleksin, et jah, kui see on täiendav. et ma kohe mõtlesin oma riigi peale, sellepärast et meil, et meil on konkurentsivõimet ja rahvusvahelistumist puudutav projekt olemas ja kus kasutatakse struktuurifonde ja EFSit. ja see toetab ettevõtteid, et nad oleksid tugevamad ma üritan nüüd vastata nüüd mõningatele küsimustele ja miks muudatusettepanek number kaks, sellepärast et me soovime, et EFSI jätkuks ja sellepärast, et EFSI on äh, kohustuslikult seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, sellepärast et eelarveraamistikust ja tulevad äh, Euroopa Liidust tulevad vahendid ja ei ole sugugi äh, juhuslik, et EFSI kaks kestab kahe tuhande kahekümnenda aasta ja me ei tea, et nüüd kas järgmine mitmeaastane finantsraamistik saab olema kui kahekümne viienda aastani või kaugem. aga mida meie soovime, on see, et kahe tuhande kahekümne viiendast aastast komisjon tuleks välja õigusloomelise ettepanekuga just EFSI jätkumise osas. üks tähtis seik veel, on väga palju projekte, mille ettevalmistamiseks kulub väga palju aega ja meil on äh, vaja ka teatud ettenähtavust investeerijate jaoks, sellist jätkusuutlikkust. näiteks sellised projektid, mis puudutavad äh, riikidevahelisi platvorme või piiriüleseid platvorme ja meil ei ole praegu veel selliseid platvorme, noh, riikidevahelisi piiriüleseid. näiteks Energialiit, mis on väga tähtis, on võimalik rahastada, investeerida just läbi selliste platvormide ja kolmandate riikidega suhetes on väga tähtis see, et et me ei sõltuks otseselt kellestki, nii nagu me praegu sõltume näiteks, näiteks Venemaast. ja see fond soodustab proaktiivsust. ta ei võta ühtekuuluvuspoliitikalt raha, ei tohi neid asju segamini ajada. vastupidi, ta võib aidata ellu rakendada suuremat sünergiat ja tagada suurema sünergia struktuurifondide ja selle investeerimisfondi vahel, mida tihti nimetatakse Junckeri kavaks. näiteks on selliseid investeeringuid, kus, kui strukt-, läbi struktuurifondide ei ole võimalik investeerida või on võimalik in rahastada ainult osa, siis see täiendav fond saab appi tulla. me oleme ühte meelt väga paljudes asjades. meil on vaja läbipaistvust ja nähtavust selle fondi jaoks. ta on juba väga palju VKE-sid aidanud, aga tihti VKE-d lihtsalt ei ole kursis sellega, nad isegi ei tea, et jah, et on Euroopa Liidu eelarvepoolne selline võimalus VKE-dele rahastamiseks rahastamise osas advisory up, selles osa, seda me peame parandama. ja see oleks viis, kuidas me saaksime kaasata selliseid piirkondi, kus on just suuremaid probleeme selliste projektide ellurakendamisega. ja selliste platvormide ellukutsumisega me ootame muudatusettepanekuid ja muidugi üks küsimus, millest veel kolleeg rääkis, mis puudutab COP kahtekümmend ühte, see, see on raporti eelnõus sees ja meie jaoks on täiesti selge see, et EFSI peab äh, järgima kõiki Euroopa Liidu poliitikaid ja austama kõiki kokkuleppeid, mis Euroopa Liit on sõlminud ja sealhulgas ka Pariisi kokkulepped. ja täiesti selge on ka see, et võimaluste piires kõik projektid peavad nende eesmärkidele kaasa aitama. üks väga tähtis küsimus, mida ma tahaksin rõhutada. jah, täiendavus on tähtis, aga ta ei ole samasugune, samaväärne kõigis kohtades. risk ei ole samasugune kõigis liikmesriikides, aga isegi ühe liikmesriigi piires ei ole see risk sarnane kõigis piirkondades, näiteks sotsiaal, sotsiaalinvesteeringute osas. ja räägitakse sotsiaal, sotsiaalinvesteeringute riskist. noh, ma küsin, millise, millistest investeeringutest me räägime? juba praegusel hetkel EFSI võimaldab investeerida meil sotsiaalvaldkonda. kui me räägime struktuurifondidest, siis partnerluslepped ei ole alati sarnased. kui ma vaatan näiteks neid erinevaid partnerluskokkuleppeid Portugalis, siis struktuurifondidega me ei saa teid ehitada. jah, see tähendab seda, et nendes riikides, kus struktuurifondid ei võimalda meil investeerida meil infrastruktuuridesse, siis nendes riikides saame me kasutada seda instrumenti. ja isegi, kui ma ei ütle, et see on seotud mingi suure riskiga, aga ühtekuuluvuspoliitika riike peame me käsitlema tei-, teisel moel aga see ei tähenda seda, et me räägiksime mingitest kvootidest. see oleks äh, tõesti viga, kui me räägime, räägiksime kvootidest ja EFSist ja ühtekuuluvuspoliitikast koos. ja see ei ole sugugi meie eesmärgiks. ja muidugi on väga äh, tähtis ka see, et komisjon aitaks meid selle fondi kasutamisel koos struktuurifondidega aitaks meid selle kasutamise parend-, parandamisel ja sünergia loomisel. ja muidugi teine küsimus on veel see, et ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisega oleme me äh, maha jäänud ja kui liikmesriik saab mingisugust abi, siis kõigepealt vaatab ta abi suunas ja alles seejärel laenu, laenu poole. ja see on võib-olla ka selgituseks, selline selgitus, mida me peame arutama, uurima. ma tänan oma kolleegi ja nüüd ootame teiepoolset panust ja eesmärgiks on kaasata ulatuslikumalt parlamendi. ja kui räägitakse sellest, et steering board äh, et juhatuses peab olema parlamendi esindaja, see ei tähenda, et see peab olema saadik, aga eesmärk on see, et parlamendi mureküsimused leiaksid kajastamist ka suunistes. suur tänu, härra Pülman! ma tänan kõiki kolleege, kes osalesid selles arutelus. see näit-, näitasite üles ka väga suurt asjatundlikkust ja detailide tundmist. ma näen, et tasub tõesti ära, et äh, seda teist korda läbi teha. see ja, ja tänan ka kõiki neid, kes on meeskonnas uustulnukad, nad on näidanud oma pühendumust selleks, et me saavutaksime midagi positiivset ja mis on äh, hämmastavalt positiivne minu jaoks juba praegu on see, et äh, oleme vä-, enam-vähem ühte meelt selles osas, mida me näha tahame EFSI kahe osas ja mis on see, mida me tahaksime saavutada sisuliselt. ja et meie arutelu juhindub sellest, et milline oleks siis õige tehnoloogia selle saavutamiseks. nii et see on juba praegu hea tulemus. me siin äh, saame üles näidata tõesti ühtsust, mida oleme ka minevikus üles näidanud, selleks et seda instrumenti para-, parandada. ja Otmar ütles väga õigesti ja mitte esimest korda, et mis on keskne võrdluskriteerium siin. jah, tšempionide liiga see on see, mida me tahaksime mängida. me tahame kõrge kvaliteediga projekte, kõrge kvaliteediga instrumenti, et me saaksime siis öelda, et vaadake, seda tegi Euroopa Liit. seda me saame kasutada, sellele tugineda. ja mitte kvantiteedi, vaid kvalt-, kvaliteedi osas oleme me seda äh, suutnud alaline argument on see, et me ei tohiks ennast äh, ohtu seada, äh, mõeldes äh, klientistlikele struktuuridele või sammast, sammastele, eks meil, et ehk meil siis oleks järjest igasuguseid kvoote. kui me läheneme terviklikult asjale, siis me peame kogu EFSi või selle osad viima vastavusse jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja Aider ja Jose Manuel töötavad finantsmõõtme kallal ja eelarvelise mõõtme kallal, ma tean, ja ootan ka siin nende panust ja ka teiste eelarvekolleegide äh, toetust, nemad teevad paremini kui Econi kolleegid, mis äh, tagajärjed EFSil äh, on eriti kohalikele tingimustele liikmesriikides ja piirkondades. ja mõlemas komisjonis me oleme seda meelt, et on vaja mõistlikke kombinatsioone struktuurifondide ja EFSI rahade vahel, kui struktuurifondid ei ole selleks mõeldud, et EFSI uued tehnoloogiad need alla neelaksid. Nad peavad jääma sõltumatuks instrumendiks ja nüüd ka eesmärgid on erinevad EFSist. hindan väga, Sander, ka sinu märkusi nii sellel kui eelmisel korral. minu arvates nad on äärmiselt konstruktiivsed. kaasraportöörid juba üritasid Ernst Youngi äh, seisukohta tõsiselt võtta. et me mõtleksime, kuidas kuidas äh, väljasurumist vältida, sest see ei ole ju EFSi eesmärk. me tahaksime spetsiifilisi lähenemisi näha siin, mis võtaksid arvesse piirkondade spetsiifilisi tingimusi erinevates Euroopa Liidu piirkondades kuulame ka, mida ütleb Kontrollikoda. väga õigesti ütlesite, et esialgu oli ajakava lõdvem ja see on ka üks põhjus, miks eh, ühest küljest me siin eh, kaasraportööridena ütlesime, et meil on kindel eesmärk, meil on kindel tahe Malta eesistumise ajal lõpule viia see projekt, kuid ei ole ka mõtet hüsteeriliseks muutuda. et eh, õige on siiski põhjalikult, korralikult läbi rääkida, sest meil aega on ärgem tehkem nägu, et EFSI ei toimi ja et EFSI-l puuduvad äh, vahepeal ressursid. Nils Torvalds rääkis ohtudest, mis kaasnevad siis, kui me ei äh, tegele kliimaväljakutsetega, see ei olnud meie eesmärk, aga BAS ja teised rahalised on rõhutanud seda, et me peame kvaliteedi mõõdet arvestama, täiendavuse mõõdet arvestama. meie mõte oli rakendusala laiendada, kaasata kliima, kaasata ka sotsiaalpoliitika ja seega kriitika tehti juba EFSI ühe osas, et sotsiaalvallas, et ei võetud arvesse suurepäraseid projekte sotsiaalvallas. seegi puudus tuleb kõrvaldada. et sa, ECR-i kolleegid Sander ja Bernt rääkisid äh, sellest, et äh, finants äh, alal on vaja teha edusamme, kutsume rohelisi kolleege üles arutama seda samuti, kuidas seda parandada, kui ettepanekud on head, siis äh, me ju võtame need hea meelega arvesse. selleks, et äh, tekiksid positiivsed kompromissid. mina ei ole enam siin, aga kaasraportöörid tapsid endise komisjoni sõnastuse, kus räägitakse ainult meestest ja mitte naistest. nii et see probleem on lahendatud vastavalt meie ettepanekule. kolleeg Mavrides rääkis äh, regionaalfondidest ja sellest, et tuleb arvestada erinevaid riskiprofiile liikmesriikides. härra Kristoforu rõhutas, et arvesse tuleb võtta ka Küprose olukorda väga sageli nagu regionaalsete struktuuride puhul, millest rääkis härra Madridis, on asi kahepoolne. Jose Manuel rõhutas vajadust nõustamiskeskuste järgi, tõhusat keskused, jah, meil on tõhustada suutlikkuse ülesehitamist, ilma selleta me ei, meil ei saa olema häid projekte ja edulugusid. sarnased, sarnasest pro-, probleemidest rääkis kolleeg Malititš, eelarve küsimused on tähtsad, me, me kavatseme nendega tegeleda, loodetavasti koos teie isikliku abiga. palun äh, andke meile teada kui, kus saate meid abistada konkreetsete muudatusettepanekutega ning esimehele saan öelda jah, VKE-del on lubatud rahastada, nad peavad asuma Euroopa Liidus ja see on õige, ma arvan, kuid nad võivad ka minna oma projektidega väljaspoole, nad võivad oma projekte eksportida ja nagu Otmargi tahaksin ma näha rohkem piiriülest, äh, rahvusülest koostööd, see näitaks meie rahvusvahelist profiili ja meie Euroopa kvaliteeti investeeringute vallas. Te olete kõik äh, kutsutud parandama meie juba tehtud ettepanekuid. me kindlasti võtame arvesse kõik head mõtted, nagu me ka eelmisel korral seda tegime. meie parlamentaarne ühtsus selles teemas on väga tähtis, see ongi Euroopa Parlamendi tugev külg, nagu oli see ka eelmisel korral suur tänu! suur tänu mulle kaas raportöörile, variraportööridele, kõigile neile, kes võtsid sõna tänases arutelus. nüüd üks äh, isiklik märkus sotsiaalsete projektide kohta. mis äh, oleks sotsiaalne projekt, mida rahastaks EFSI? see pole nii lihtne, seda määratleda, kuidas siis ta makstakse tagasi antud laenud, see pole kuigi arusaadav. kõik, mis aitab kaasa tööhõivele ja majandusarengule, toob endaga kaasa ju sotsiaalsed aspektid. ma soovit-, ehk siis üheksanda ja kolme, jaanuari ja kolmeteistkümnenda veebruari koosolekute protokollid on teile edastatud, te olete nendega tutvunud, kas nendega, nende suhtes on märkusi? kas nad võib seega lugeda kinnitatuks? jah, märkusi ei ole. siis nii see on. ja selleks, et Malta eesistuja Äh, saaks kokkuvõtte meie õigusloomulistest sammudest, seepärast on meil tihe ajakava. muudatusettepanekud FC kaks osas tuleb esitada hiljemalt kolmapäevaks, kahekümne kolmandaks märtsiks, neljapäevaks, kahekümne kolmandaks märtsiks kell kuusteist null null. arutame neid kolmandal aprillil ja arutame ühtlasi äh, raporti projekti ning rakendusraporti projekti ning ühis, ühisel äh, Econi ja eelarve äh, koosolekul arutame seda kahekümne neljandal aprillil. arutame seal siis EFSI kahe raporti projekti ning rakendusprojekti. Nende sõnadega, kas on äh, muid märkusi? tänan, head kolleegid, osalemast. istung on lõppenud.